Dear colleagues. kolleegid, tere tulemast meie istungile. alustame oma tänast kohtumist. ma tahtsin teile rääkida meie tänasest lingvistilisest profiilist, mõnest Äh, Taani, Läti, äh, Soome keelde ei tõlgita, tegu on meie viimase selleaastase kohtumisega ja viimase kohtumisega Rootsi eesistumise ajal, kui vastuvõtjaid ei ole, siis äh, päevakord kinnitatakse. aitäh teile! täna, kallid kolleegid, me tervitame siin härra Olav Skolki, kes on Rootsi saadik ja poliitika ja julgeolekukomitee liige, mida kutsutakse praegusel hetkel ÜKJP-st. enne kui ma annaksin sõna saadikule, tahaksin ma tänada meie alakomisjoni poolt, sest me oleme teinud väga ilusti koostööd viimase kuue kuu jooksul. nüüd, kus rakendub Lissaboni lepe, saab öö, ähm, äh, rohkem võimalusi ka ÜKJP. kaheksandal detsembril kahe tuhande üheksandal aastal kohtus Välisasjade komisjon siin Brüsselis võeti vastu otsuseid eh, Alfe missiooni kohta Bosnia-Hertsegoviinas ning samuti ka Atalanta operatsiooni kohta Somaalia rannikul. ma loodan, et eh, sel-, neist kahest eh, ka tähtsast operatsioonist kavatsete ka rääkida. tahaksin rääkida ka võimalikust missioonist ähm, treenimaks Somaalia relvajõuduseid äh, ülemineku föderaal-, föderaalse ülemineku valitsuse toetamiseks Somaalias ning äh, loodetavasti äh, on meie järgmine vastaskõneleja kas Hispaania saadik või siis äh, uue kõrgema esindaja kõneisik. kuna mul väga palju aega ei ole, tahaksin, ma annaksin nüüd otse kohe sõna saadikule. Uh, härra esimees, suur tänu teile teie lahkete sõnade eest Rootsi eesistuja aadressil. ma tahaksin kohe algatuseks öelda, et ka meie omalt poolt oleme väga kõrgelt hinnanud koostööd parlamendiga erinevates allkom-, allkomisjonides, kellega meil on olnud dialoog ja ma tahaksin tänada teid, et pärast strateegiliste läbirääkimiste lõppu äh, härra Karl Pildiga nõustusite veel siia jääma, ma arvan, et teie, kes te siin olete, olete ühise julgeoleku ja välispoliitika tõelised eksperdid ja fännid. ma räägin teile natuke meie eesmärkidest Rootsi eesistumise ajal ja, ja ma kommenteeriksin ka neid äh, võimalikke Euroopa kaitse- ja julgeolekupoliitika missioone Somaaliasse, mida te siin mainisite kõigepealt äh, ma tahaksin öelda, et viimane kord, kui ma siin olin, äh, see toimus äh, seitsmendal septembril, siis rääkisin ma mõningatest meie prioriteetidest ja mul on tunne, et need prioriteedid olid teie jaoks vastuvõetavad, vähemalt enamuse jaoks teie komisjonist ja täna ma püüaksin teid viia kurssi sellega, kuhu me oleme jõudnud nüüd, kus me oleme tegemas Rootsi eesistumise kokkuvõtteid oma saavutustest ja ma arvan, et ma võin öelda vähemalt eh, enda poolt, et meie ise oleme tulemustega päris rahul ja nagu te olete tähele pannud, siis äh, nagu ma eelmine kord teile ütlesin, meie saavut-, meie ambitsiooniks ei ole olnud uued suured algatused, vaid meie eesmärgiks oli pigem uurida, millised on puudujäägid nii tsiviilküsimustes kui sõjalistes küsimustes ja püüda varasemaid puudujääke korvata selle asemel, et midagi ambitsioonikat uut sisse viia. iseäranis tsiviilküsimustes olid meie Äh, kavatsused päris ambitsioonikad, meie eesmärgiks oli leida äh, lahendused kõige suurematele vigadele, mis äh, takistavad meie missioonide toimimist tõhusalt äh, Äh, seda nii missioonide puhul, äh, mis juba kehtivad, kuid mis äh, ja mis on juba käimas, kui ka tulevasi missioone silmis, silmas pidades. me tegime seda koostöös nii institutsioonide kui liikmesriikidega. sõjalisest küljest võib öelda, et me oleme püüelnud nelja põhilise eesmärgi poole, mis me oleme enda jaoks, olime enda jaoks paika pannud ja Euroopa Liidu jaoks paika pannud ja ma arvan, et ka selles valdkonnas õnnestus meil päris suuri edusamme saavutada ja täpsemalt kirjeldan ma seda õige pea. kuid kõik kõigepealt luba, lubage mul äh, äh, tuua välja ühe äh, Euroopa eesistumise kõige tähtsama sündmuse, see oli Lissaboni leppe jõustumise ja nagu esimees viitas nüüd, kus me oleme jõudmas aasta lõppu ja, ja hindame seda, mida me oleme saavutanud, siis kõige suuremaks saavutuseks võib pidada seda, et me oleme oma aja lõpu esindajad, Rootsi eesistumine Euroopa Liidu välispoliitika, välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas ei saa pärast asjad kunagi olema sellised äh, nagu praegu ja nagu härra Pilt ütles, meil olid äh, suured ambitsioonid äh, ja meil on suured ambitsioonid, lootes, et tulevik saab olema parem, kooskõlastatum, tõhusam, kuidas see täpselt praktikas ellu rakendub, see sõltub loomulikult ka ambitsioon, meie ambitsioonidest ja kõrge esindaja ambitsioonidest, koostööst kõrge esindajaga ja sellest, kuidas meie suudame kõrget esindajat toetada Äh, ja loomulikult äh, ka parlament peab aitama kaasa äh, tuleviku kujundamisele. välistalituse õige ülesehitamine, korrektne ülesehitamine on e-, meie tulevus, tuleviku eeltingimuseks, möödapääsmatuks eeltingimuseks välispoliitika tuleviku seisukohast. aga mis puudutab julgeolekupoliitikat, siis ma siinkohal tahaksin öelda, et julgeolekupoliitika ei saa toimida ilma, et me oleksime kõik pühendunud sellesse. liikmesriigid peavad tundma kollektiivselt omanikutunnet, samuti peavad tundma omanikutunnet teie valimisringkonnad. ilma selleta ei ole võimalik leida ressursse ja poliitilisi tahet meie välistegevusele Äh, me ei saa neid küsimusi lihtsalt üle anda uuele kõrgele esindajale, sellepärast et olulisele kohale jäävad siiski äh, välispoliitika esindaja ja liikmesriikide koostöö, äh, sellepärast et liikmesriikidelt tulevad ressursid ja neil on ka oma vetoõigus, mis on väga oluline aga nüüd tagasi Rootsi eesistumise juurde, lubage mul tuua välja kõige tähtsamad punktid meie saavutuste seast ma arvan, et kõigepealt ma räägiksin natukene tsiviilküljest ja siis räägiksin sõjalistest küsimustest ja lõpetuseks võib-olla ka küsimustest, mis hõlmaksid neid mõlemat valdkonda. ja enne, kui ma päriselt lõpetan, räägiksin konkreetsemalt missioonidest ja operatsioonidest, ka tulevikumissioonidest, näiteks Somaalias, nagu härra esimees viitas. tsiviilvaldkonnas me tegelesime me nii-öelda juhtnööride protsessiga, nagu me seda nimetasime, me leppisime kokku äh, Äh, komisjoni liikmesriikidega oma prioriteetide ja ambitsioonide osas, äh, mis aitasid meil keskenduda äh, oma tähtsamatele valdkondadele ja saavutada lõpetuseks minu arvates tähtsaid tulemusi me tegelesime kiirreageerimisega, sellele pöörasime palju tähelepanu, selles valdkonnas saavutasime me järgmist. me oleme langetanud otsuse vaadata üle siia CRT ehk siis tsiviilreageeringu äh, meeskondade küsimused ja me äh, laiendame ekspertide äh, meeskonda. samuti äh, me oleme te lisanud te teatud äh, ekspertteadmisi ja, ja võimalusi kasutada neid meeskondi äh, paindlikumalt. Need on siis meeskonnad, mis on olemas tänu selleks eraldatud ressurssidele, sihtotstarbelistele ressurssidele, need on politsei esindajad, meditsiiniprofessiooni esindajad, juristid, keda võib saata koha peale siis, kui selle järgi peaks vajadus tekkima. samuti on meil õnnestunud läbi suruda otsus, et me asume äh, ladustamise Äh, lahenduse leidmise äh, kallal tööd tegema, meil on vaja, äh, et meil oleks võtmevarustus, mida meil oleks võimalik kohe kasutada ja, ja taaskasutada teistes missioonides, siis kui mis, näiteks mõni missioon on lõppenud, siis oleks vaja kohta, kuhu seda ladustada, samuti on meil vaja ladustamise vahendeid Euroopa politseimissiooni jaoks Bosnias näiteks ajutise lahendusena on seda vaja juba jaanuarist kaks tuhat kümme Äh, mis puudutab rahastamist, äh, siis rahastamise valdkonnas toimusid läbirääkimised, äh, jätkusid läbirääkimised seoses ettevalmistavate meetmetega e, e, eraldi eelarverea osas ja siinkohal jõudsime me kokkuleppele, et ettevalmistavad vahendid on sissejuhatavaks koolituseks ja missiooni ettevalmistuse koolituseks. novembris nõukogu rõhutas, et me peame selles valdkonnas veelgi kaugemale minema ja komisjon nõustus vastavaid meetodeid välja töötama. samuti kiire hanke küsimuses komisjon jätkab oma tööd, et raamlepinguid välja töötada, mis puudutab seda, et me peame hankete protsessi muutma kiiremaks, sellised lepingud peavad kindlasti tervishoiu ja riskikindlustuse, telekommunikatsiooni ja infotehnoloogia ja ka varustuste ja, ja sõidukite küsimust hõlmama, et meie suutsime, saaksime oma üksuseid rakendada kiiremini. kontseptsiooniliselt paralleelselt oleme me üle vaadanud äh, uue äh, politseimissioonide kontseptsiooni, võttes arvesse äh, varasema seitsme aasta kogemust seoses Euroopa kaitse- ja julgeolekupoliitikaga samuti oleme teist koos teinud äh, liikmesriikide selleks, et tsiviilpersonali kasutamist äh, lihtsustada ja soodustada. Äh, palju algatusi tehakse liikmesriikide tasandil ja liikmesriikide strateegiatest lähtuvalt, mõned riigid on kaugemale jõudnud kui teised selles valdkonnas, aga kogemusi jagades olen, usun ma, et me oleme toetanud ennetavamaid liikmesriikide strateegiaid, mida on vaja liikmesriikidel selleks, et vajalike ametite esindajaid, eriti tsiviilvaldkonnas, võimalikult võimalikult kiiresti kriisikoldesse saata. ja te, et aidata teil, kes te usute sellesse projekti, oma liikmesriikidega koostööd teha ja tagada äh, et me suudaksime tõesti oma missioone täita kvalifitseeritud äh, personaliga, äh, selleks me tahaksime pöörduda teie poole, paluda teil seda teha, me teame, et me oleme rääkinud äh, sellest ja tsiviilvaldkonnas on puudujäägid päris suured, sageli on sõjalist personali kergem rakendada, äh, kui saata kohtunikke, politsei esindajad äh, missioonidele, nagu näiteks Afganistani, mis on olnud üks nendest kurvadest näidetest. mis puudutab koolitust, siis koolituse vallas oleme me pööranud tähelepanu äh, rakenduseelsele koolitusele, puudujääkidele selles valdkonnas ja liikmesriigid on valmis olnud jagada, jagama informatsiooni äh, kooli, koolituste kohta, äh, ka tarkvarasüsteeme ja nii edasi. nii et tsiviilvaldkonnas me usume, et päris palju eesmärkidest, mille me endale saa-, seadsime, saavutati. loomulikult äh, tuleb saavutada veelgi kõikides valdkondades, aga Äh, lisaks nendele käegakatsutavatele tulemustele, mida me oleme saavutanud äh, äh, selle sügise jooksul, loodan ma, et me oleme seadnud sihte ka tulevikuks ja Euroopa Liit tulevikus suudab kiiremini vastata Euroop-, maailma suuremale nõudlusele seoses Euroopa Liidu tsiviilisikute toetusega erinevate operatsioonide käigus. sõjalises valdkonnas teadusvaldkonda tahaksin ma käsitleda nüüd põhjalikumalt. me seadsime endale eesmärgiks kolm prioriteetvaldkonda Euroopa Liidu lahinguüksused. ma tean, et te tundsite selle vastu huvi eelmine kord, siis mere järelevalve ja Euroopa kaitsetööstuse turg. Euroopa Liidu lahinguüksuste osas oli meie ülesandeks vaadata seda instrumenti värske pilguga, uue pilguga, uue nurga alt ja muuta sellised äh, lahinguüksused äh, tõhusamaks ja paindlikumaks. meie Rootsist tulnuna usume, et tegemist on väga tähtsa tööriistaga Euroopa Liidu jaoks kriiside ohtamise eesmärgil ja see aitab Euroopa Liidul kriisiolukorras kiiresti reageerida, kui kriis tekib nagu te teate, ei ole me siiamaani ühtegi oma lahinguüksust veel kasutanud ja me arvasime, et oleks äh, mõistlik äh, jätkata arutelu teemal, miks me siiamaani ei ole lahinguüksuseid kasutanud ja lõpuks õnnestus äh, meil oma eesistumise lõpus viimasel välis- ja kaitseministrite kohtumisel leppida kokku juhtnööride osas lahinguüksuste kasutamisel ja ma arvan, et äh, see on juba väga hea algus, meil olid läbirääkimused, äh, nii et me saame nüüd kõik äh, lähtuda samadest juhtnööridest ja see on lahinguüksuste seisukohast väga hea sa- ja ja see aitab meil võimaluse, aitab meil ka lahinguüksuseid paindlikumalt kasutada. mis puudutab mere järelevalvet, siis me rakendasime omaenda kogemusi Läänemere valdkonnast, selles valdkonnas on tsiviilüksuste ja äh, sõjaväeüksuste koostöö olnud väga kasulik, väga mõistlik ja ka väga äh, majanduslikult kasulik. Äh, meie kogemusi on Euroopa Liit hinnanud nõukogus ja nõukogu on kutsunud komisjoni üles tihedas koostöös liikmesriikidega koostama teekaarti integreeritud äh, mere järelevalve programmi kohta äh, või väljatöötamiseks enne kahe tuhande kümnenda aasta lõppu. ja mis puudutab Euroopa Liidu kaitsetööstust, äh, siis eesistuja ambitsiooniks selles valdkonnas oli avatum ja läbipaistvam kaitsetööstuse turg, lähtudes võrdsetest tingimustest seda ideed tervitati ka nõukogu poolt ja sügisel asuti paika panema täpsemaid parameetreid tulevikualgatusteks. loomulikult tegemist on keeruliste küsimustega, nagu te kõik teate, aga kaitseministritel õnnestus vastu võtta poliitiline deklaratsioon selleks, et püüelda avatuma kaitsevarustuse turu poole ja samuti kutsuti Euroopa Kaitseagentuuri üles tee, sellekohast teekaarti koostama ja minu meelest on see suurepäraseks aluseks tulevikule tulevikupingutustele. ja siis veel mõningad valdkonnad, mis puudutavad nii tsiviil- kui sõjalist valdkonda ja äh, tsiviilsõjaline koostöö kui selline on äh, üks esimene neist, selles valdkonnas oleme me äh, suutlikkuse arengule äh, või capability development'ile tähelepanu pööranud, ma arvan, et me peaksime siin püüdlema parema koostöö ja koordineerimise äh, poole meie tsiviil- ja sõjaliste üksuste vahel, seda nii kriisiolukorras koha peal kui ka äh, ettevalmistumas valdkonnas, me oleme, meil õnnestus liikmesriike mõjutada nõustama ühiste lahenduste poole liikuma äh, tsiviilsõjalises äh, koostöös ja samuti koostatakse siis kevadel sellekohaline töökava. lisaks sellele on mitmesuguseid konkreetseid valdkondi, kus me võime juba konkreetset tööd alustada äh,, nagu näiteks äh, transport, logistika, kommunikatsioon, äh, tervishoiutoitlus, äh, kaitsevaldkonda, valdkonnad, kus tuleb ressursid kokku koondada, et neid jällegi kõige soodsamalt ära kasutada. mis puudutab usaldusväärsuse tugevdamine ja meie missioonide tõhususe toetamine, inimõiguste ja sooliste aspektide sisseviimine nendesse, äh, selles valdkonnas oleme me teinud äh, oma eesistumisest koostööd iseäranis koolituse valdkonnas ja missioonide ettevalmis-, äh, ettevalmistavates koolitustes me oleme aidanud oma personalil olla valmis inimõiguste küsimustega tegelemiseks ja sooliseid aspekte arvesse võtma. veel on üks oluline äh, ko-, valdkond äh, koostöö teiste partneritega, selles valdkonnas oleme me aretanud äh, koostööd Afgaani liiduga, minu kogu komisjon käis Addis Abebas Aafrika Liidus ja meil olid väga huvitav, meil oli väga huvitav koostöö ja äh, selle koostöö käigus äh, tuli välja ka huvitavad mõtted selle kohta, kuidas me saaksime koostööd veel edasi arendama. mis puudutab Euroopa Liidu koolitusmissiooni Somaalias, äh, siis Aafrika Liit on selles valdkonnas loomulikult võtmepartneriks meie koostöös. muidu ei õnnestu meile mingisugust edu saavutada, see on selge, kui selline missioon peaks tulema samuti koostöö ÜRO-ga on olnud tähtsal kohal meie eesistujale me hiljuti langetasime otsuse arendada veel äh, äh, meie koostööd äh, uute horisontide programmi raames, mis on ÜRO-s praegu päevakorral, see on siis rahuvalve programmi ja me arvame, et Euroopa Liit peaks selles töös olema täht-, ka üks osaleja. samuti on meil toimunud kohtumisi ÜRO äh, erinevate ametnikega, Alan Roy näiteks, äh, kes äh, töötab rahuvalveoperatsioonide osakonnas, ta on, tema tuli meile külla, me vahetasime arvamusi temaga sel teemal, kuidas Euroopa Liit saab ÜRO-lt aidata ja kuidas meie senist tähtsat koostööd jätkata samuti oli meil mitmesuguseid Äh, suhtlus oli me, suhtlesime me ka enne oma strateegiat äh, nendega, äh, tuht-, kohtusime nagu näiteks, tegime koostööd Kai Aidega näiteks, kes vastutas ÜRO tegevuse eest Afganistanis, samuti kohtusime, kohtus tema meie välis- ja kaitseministritega Euroopa Liidu NATO küsimus on väga keeruline küsimus ja me, meie arvates on seal ka vaja äh, edusamme ja, ja muutusi, me oleme sellega natuke tegelenud, püüdes kõrgemal tasandil saavutada suuremat suhtlemist Euroopa Liidu kõrge äh, uue esindaja ja uue NATO peasekretäri vahel. nagu te teate, Hannes Foor Rasmussen, uus äh, NATO peasekretär külastas ka Euroopa Liitu ministrite nõukogu kohtumisel novembris ja ka siis äh, esitati äh, ideid selle kohta, kuidas NATO ja Euroopa Liidu koostööd tulevikus äh, edendada. mina isiklikult käisin Põhja Atlandi nõukogus, et informeerida NATO-t Atlanta operatsioonist, sellepärast et seal kohapeal toimub äh, pidev koostöö Euroopa Liidu ja, ja NATO vahel äh, või, või vähemalt kokkupuuted ja seetõttu me leidsime, et äh, ühine koordineerimine ja teie pidev dialoog on möödapääsmatud. ja mis puudutab veel piiriüleseid küsimusi nii-öelda, siis ma arvan, et ma juba mainisin, kuid ma siiski rõhutaksin veel, et me oleme astunud sammukese edasi selles suunas, et Euroopa, Euroopa Liit ka oma vahenduse rollis oleks äh, äh, paremini äh, ette valmistatud ja kui me tahame olla aktiivsemad maailma areenil, siis me peame oma vahendamissuutlikkust parandamine ja see parandama ja me selle paremuse suunas oleme me paar sammukest edasi astunud. samuti algatasime me läbirääkimise kolmandate osapooltega suhtlemise teemadel, nagu te teate, väga paljud meie äh, ühise Euroopa kaitse- ja julgeolekupoliitika operatsioonidest eeldavad teisi koostööpartnereid Kanada, Ameerika Ühendriigid, Venemaa, New Zealand, Tšiili, Dominikaani Vabariik, Norra, Šveits ja nii edasi, Türgi näiteks. me oleme sellega seoses leidnud, et me peame olema organisatsioonina avatud ja hea võõrustaja teiste riikide osas ja äh, mitte ainult selleks, et täita lünki, mis meie töös on, aga ma arvan, et kui me, kui üha rohkem riiki toetavad meie tegevusi, meie operatsiooni, siis äh, see on jällegi üks moodus, kuidas äh, eksportida meie oma väärtusi ja meie oma eksportteadmisi, mida me oma missioonides rakendame. ja enne kui ma oma sissejuhatava sõnavõtuga lõpule jõuan, ja asun teie küsimustele ja kommentaaridele vastama, tahaksin ma paari sõnaga rääkida ka veel oma meie missioonidest ja meie operatsioonidest. ma arvan, et meil meil vedas Rootsi eesistumise ajal, et meil ei olnud mingisuguseid suuremaid kriise meie eesistumise ajal, hoolimata sellest, et meie mõningad missioonid on äh, väga väljakutsuvas olukorras, näitame näiteks Gruusia, Somaalia ja Atlandi äh, operatsioon, mis tähistab nüüd siis äh, üheaastast aastapäeva. see on väga edukas äh, operatsioon, aga siiski on olukord üsnagi äh, suureks väljakutseks, äh, nagu me ütlesime ka, andes seda toimikut üle proua Ashtonile. me peame väga head ohjajad olema selles valdkonnas, kandma hoolt selle eest, et tuhanded inimesed, kes eh, esindavad Euroopa Liitu, oleksid, eh, et nende eest kandakse head toolt, et nad oleksid julgeoleku strateegilise eh, nõustamise seisukohast heas olukorras. Kosovo on selles valdkonnas väga keeruline küsimus, ma arvan, et ka seal õnnestus meil tänu vedamisele ja headele tingimustele vältida suuremaid raskusi, välja arvatud vandalismi küsimuse, mille me oleme teiega mida te olete rääkinud, mille üle te olete rääkinud suvekuudel, kui ma ei eksi. ja üldine küsimus on personali puudujääk, mis on endiselt meie jaoks problemaatiline. rääkisime siin varem Afganistanist, me oleme sellest rääkinud korduvalt. me oleme andnud endast parima selleks, et saata sinna rohkem politseitöötajad, teataval määral oleme ka äh, tulemusi saavutanud ja sada isikut oleme me rohkem sinna saatnud, aga, aga meie eesmärgiks ei ole äh, me, me ei ole veel saavutanud neljasaja isiku eesmärki. aga mis puudutab äh, Somaalia koolitusmissiooni, siis äh, Somaalia koolitusmissiooni osas äh, toimus meil sügisel arutelu, kus osalesite ka teie sel teemal, kas on, kas peaks saatma sinna uue missiooni, nagu te teate, nõukogu otsustas novembris kriisi ohjamise kontseptsiooni üle ja raam ja Hispaaniale on antud äh, pädevus äh, jätkata selleteemalise planeerimisega. aga need seni langetatud otsused äh, ei hõlma ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika missiooni kui sellist, nagu kui, kui seda konkreetset missiooni. kui me tahame üleminekuvalitsuse suutlikkust Somaalias parandada, siis äh, tänu selleks on vaja mitmeid eeltingimusi ja mõningate küsimuste puhul puudub veel piisav selgus. nagu näiteks me peame vaatama seda olukorda laiemas äh, poliitika äh, raamistikus Aafrika sarve kontekstis näiteks, me peame vaatama, mida teevad ÜRO ja, ja teised institutsioonid selleks, et aidata Somaaliat. me peame sõlmima kokkuleppe Afganis- Af,, Aafrika Liiduga Äh, töö jaotamise osas, nemad on juba kohapeal olemas, meid ei ole praegu Somaalias kohal. ja mis puudutab tulevikku veel, siis me peame ka äh, äh, nägema, et üleminekuvalitsus tahab olla pühendunud julgeolekureformile, mis on päris laiapõhjaline ja mis hõlmab loomulikult inimõigusi, mis on meie jaoks võtmetähtsuse. samuti me peame mõtlema, mis juhtub siis, kui need inimesed äh, saavad koolitatud äh, ja ja kui äh, nad siis pärast koolitust tagasi lähevad Somaaliasse, me peame, paneme paika meetmed, mis tagavad, et nad jäävad Somaalia valitsusele lojaalseks ja mitte ei satu äärmuslike rühmituste ohvriks. sellised koolitused ei ole mitte riskivabad, sugugi riskivabad, aga ma arvan, et me oleme isik, oleme teadlikud äh, nendest võimalikest äh, ohtudest, äh, kuid paljud liikmesriigid soovivad siiski selle asjaga, asja kallale asuda, sellepärast et Somaalias toimimine, toimub praegusel hetkel, toob väga hästi esile vajaduse midagi ette võtta. härra esimees, ma rääkisin nüüd piisavalt kaua, nii et nüüd olen valmis vastama teie küsimustele, kommentaaridele, aitäh! suur tänu, läheme kohe küsimuste juurde. kõigepealt äh, härra äh, Altieri sotsiaaldemokraatidest. suur tänu teile, härra saadik. meie sotsialistid kasutame juhust, et meie parempoolsed kolleegid on äh, Bonnis konverentsil. kuid üldiselt ma pean ütlema, et me oleme parempoolsetega enam-vähem ühel arvamusel siin selles äh, komisjonis Te olete väga hästi oma tööga hakkama saanud Te tõstatasite väga palju uusi küsimusi. ei ole võimalik neist üksiti rääkida. kuid ma tahtsin küsida mõningatel huvitavamatel teemadel. näiteks näiteks riiklike, riikide, riikides toimuv koolitus äh, ametnikele, eh, missioonitöötajatele. ühest küljest on see tõesti riiklik äh, vastutus ja enamus liikmesriike saavad selle küsimusega tegeleda, kuid meie saame hea tava küsimuses siiski pisut rohkem ära teha saame toetada liikmesriike, et nad pisut rohkem koostööd teeks. samuti tuleks äh, üritada äh, kokku panna rühmad hästi koolitatud äh, töötajatest igas liikmesriigis, keda oleks võimalik saata koha peale kohe, kui vaja ja samuti peaks olema, eh, pealeti peaks neid eh, valitama ametisse samade kriteeriumite järgi. teine küsimus, see puudutab eh, Atalanta missiooni. eriti kalandustegevuse monitooringut. kui ma nüüd asjast õigesti olen aru saanud Äh, te teate, et parlament on seda küsimust äh, üsnagi tihti arutanud, tegu on komplitseeritud küsimusega. Euroopa kalastuse alused on äh, piraatide ohvriks langenud. samas Atalanta missioon, missioonil on vägagi selgelt paika pandud li-, limiidid, piirangud seda küsimust arutati ka parlamendi hiljutises resolutsioonis. me peame kaitsma neid Euroopa kalapüüdjaid, kes äh, reeglidest kinni peavad. nii et küsimus ongi selles, kuidas need äh, uued elemendid kaasatakse Atalanta missiooni ning veel kaks küsimust ma lugesin, eh, ma lugesin avaldust eh, laialdase lähenemise, laiapõhjalise lähenemise vajadusest Afganistanis, ma sooviksin asjast pisut paremini aru saada. riiklikud plaanid eh, Afganistani ja Pakistani osas on väga ambitsioonikad. see on tähendusrikas kuid samas võib see mei-, meie tegevust hajutada. ja see võib tähendada seda, et me ei saa kasutusele võtta jätkusuutlikke meetmeid, sisulisi meetmeid. kas te arvate, et on võimalik teha midagi selleks, et tegevusplaanid tegelikult rakendada? ja millise piirini saaks see tegevuskava meil aidata ümber defineerida meie missiooni Afganistani. tegu ei ole lihtsalt äh, sellega, et meil ole, et me peame õiged äh, arvud paika saama. Nende külge ei ole ka mõtet äh, klammerduda. ma arvan, et oleks hea või teha midagi enamat selle plaani raames ära, eriti selles, mis puudutab riigiehitust, eriti Afganistani õigussüsteemi ülesehitamisel. veel üks kommentaar. siin räägiti finantsvahenditest missioonide ettevalmistamisel. kas te mõtlete käivitusfondi või mõtlete uut eelarverida? SFSB jaoks ka ÜVJP jaoks. parlament täiesti õigusega nõuab endale suuremat rolli, võttes arvesse, et seda missiooni kasutatakse nii tsiviil- kui muudel eesmärkidel. suur tänu teile, kolleeg Sulje, palun. suur tänu kõik Rahvapartei liikmed ei ole Bonnis, mina olen sellest selge näide. ma tahaksin tulla tagasi Afganistani küsimuse juurde. Te rääkisite tsiviilpolitseinike kohal viibimist. meie eesmärgiks oli nelisada, neid on vähem. olukord on väga raske meie sõjasõdurite jaoks Afganistanist, nende turvalisus ei ole garanteeritud, langenud tuleb pidevalt juurde äärmiselt raske on leida vab-, vabatahtlikke selle missiooni edukaks läbiviimiseks, aitäh! suur tänu, kolleeg Tahv uh, uh,. president um.... esimees, ma olen väga tänulik eesistujale. Nende edusammude kirjelduse eest ja ma tajun siin optimistlikku suhtumist. ja see on igati kohane ajal, mil leping on jõustunud ja me oleme uue lehekülje keeranud ja lepinguga on paika pandud raamistik, mis peab tagama meie julgeoleku- ja kaitsepoliitika märkimisväärse edasiarenduse ja tuumikgrupi moodustamise ning alalise koostöö loomisel. kuid ma tahaksin esitada kolm küsimust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 liikmesriigid kavatsevad saata ametnikke oma kaitseministeeriumitest ühenduse välisteenistusse ähm, lähtudes nii kvaliteedi kui kvantiteedi kriteeriumitest. teiseks, kas te leiate, et on põhjendatud soov moodustada nõukogus kaitseministrite nõukogu eraldi. see on teema, mille võiks tõstatada ajal, mil üldasjade nõukogu eraldatakse ja kolmandaks EDA, Euroopa Kaitseamet. Te rääkisite kavatsusest seda tugevdada. kas te võiksite midagi täiendavalt lisada? kas see amet on juba nagu juured alla saanud ja seda on võimalik nüüd tugevdada selle lepingu raames. see on üks esimesi praktilisi näiteid äh, suuremast kuluefektiivsuse saavutamisest, kui antakse üle selle mõõtme kohustused nimetatud agentuurile. ja sellega saavutatakse poliitiliselt suur võit. ja see oleks esimene praktiline samm, mida võiks edaspidi laiendada ka teistesse olulistesse valdkondadesse me oleme igati huvitatud, et Euroopa Kaitseamet eh, saab olema eduloo näiteks. suur tänu, kolleeg Butikohver. tänan, esimees. härra suursaadik, ma tahaksin kommenteerida ja esitada küsimusi Afganistani ja Somaalia kohta. Afganistanist rääkides politseijõudude koolituse küsimus juba tõstatasid minu kolleegid, me oleme kõik teadlikud, et on vaja kolm kuni neli tuhat koolitajat või koolitatud politseinigi, et saavutada soovitud tase, eriti maapiirkondades, kui me soovime olukorda kontrolli alla võtta. selle eesistumisperioodi lõpus me jällegi näeme, et me ei ole saavutanud seatud eesmärke. seega küsimus, kuidas eurooplased suudavad tõesti mõõta me rahvusvaheliste kohustuste usaldusväärsust. tegemist on strateegilise tähtsusega missiooniga ja selle missiooni puhul me ei ole saavutanud midagi enamat kui meie tavaline küüniline tegutsemine. praktiliselt mitte midagi. ja seetõttu ma tahaksin küsida. Te omate nüüd kuus kuud kogemusi selles olukorras. kuidas Euroopa saaks nüüd midagi enamat ära teha, liikuda nendest pealiskatsutest eesmärkidest kaugemale ja kui me ei suuda saavutada seda, mille osas me oleme endale kohustused võtnud, mida me peaksime tegema sellisel juhul. teiseks küsimus Atalanta operatsiooni kohta. Euroopa Parlament kiitis heaks resolutsiooni, milles kutsuti üles ka Atalanta äh, pädevusse äh, kalanduse haaramine ja geograafiline piiritlemine, millisel määral nüüd kalandus on hõlmatud ja milline on nõukogu seisukoht selle operatsiooni geograafilise laienduse kohta? ja parlament ütles, et kui me räägime ebaseaduslikust reguleerimata kalapüügist ja äh, mürgijäätmete ebaseaduslikust vedamisest, siis on tegemist asjadega, mille vastu tuleb võidelda ja, ja kas nõukogu on kaasanud sellesse ettevõtmisesse ka ÜRO? rääkides nüüd koolitusest, millised liikmesriigid on siiani üles näidanud huvi ja näidanud üles ka valmisolekut äh, kaasa aidata nende koolitusmissioonide läbiviimisesse? ja kas Somaali üleminekuvalitsus on ametlikult taotlenud selliseid koolitusmissioone, kas nad on positiivset seisukohta väljendanud ja kas novembri lõpus ka ÜRO äh, kutsus üles selliste missioonide läbiviimisele ja julgustas neile läbiviimist ja kas eesistuja on ka kasutanud ähvardusi kui koolituse läbinud politseinikud koha peal hakkavad oma relvi müüma. kas on realistlik väita, et äh, tsiviilisikute koolitus äh, süvendab ebastabiilsust piirkonnas? ja äh, lõpetuseks tahan küsida, kas arvestades seda, et ÜRO väidab, et kahe tuhande kümnendal aastal seisab Somaalia silmitsi humanitaarkriisiga ja et kõik vahendid on ammendatud, kas me peaksime siiski eraldama raha sellisele kahtlasele koolitusmissioonile või peaksime keskenduma äh, olulisematele humanitaarküsimustele? suur tänu, kolleeg Koval. härra Suur-. suur tänu ma ei saa kahjuks siia jääda, minu assistent edastab mulle teie vastuse. ma pärast teie ärakuulamist ma pean ütlema, et ma äh, väga suure huviga äh, väga, vabandust, ma väga äh, rahul olen teie eesistumisega. nüüd minu küsimus puudustab, puudutab Afganistani, võttes arvesse valimisi selles riigis ja võttes arvesse äh, Eh, neid muutusi, mis toimuvad Afganistani ühiskonnas. ma tahaksin eh, rääkida meie poliitilistest kohustustest selles piirkonnas, mida me võime teha, millises riigisus ri,, suunas me saame edasi liikuda, et me saaksime eh, mõjutada seda, mis toimub Afganistani ühiskonnas ja et me saaks jõuda oma püstitatud eesmärkideni. ma leian, et praegusel hetkel me räägime liiga vähe sellest küsimusest. ma ei tea, kas te olete samal arvamusel, kuid ma arvan, et meie nägemus sellest, mis Afganistanis toimub, on liialt eh, kitsarinnaline. ma sooviksin teada teie arvamust, võttes arvesse teie isiklikke kogemusi. ja, vielen Dank ähm,, Herr Botschafter, für Ihre Darstellung suur tänu teile teie ettekande eest. ma leian, et te olite väga üldsõnaline, ma ei ole teie moodi optimistlik. ma hea meelega tahaks kuulda, milliseid konkreetseid näiteid te võiksite tuua meie edusammude kohta ja kuidas need mõõdetavad on. Te ütlesite, et on vahendatud vahendustööd on tehtud eri osapoolte vahel, kelle vahel, milliseid edusamme tehti? ning äh, sooviksin kajastada seda, mida ütles härra Budikov Somaalia kohta. milline on teie otsene eesmärk Somaalias? Te ütlesite, et üks eesmärk on stabiliseerida mm, olukord ja panna paika ajutine valitsus, aidata paika panna. kuid see ajutisel, sellel ajutisel valitsusel ei ole mitte mingisugust otsest äh, toetust rahva seas tegu on poliitiliselt kompromiteeritud eh, korruptiivse valitsusega. Nad ei eh, keela eh, šaria seaduse kasutusele võtmist, naisi loobitakse seal riigis kividega surnuks. kas teie kavatsete endiselt sellist valitsust toetada, millised on teie konkreetsed eesmärgid? võib tekkida selline mulje, et äh, siin äh, Somaalias on äh, veel geopoliitilisi huve, millest siin ei räägita. ma tahaksin teada, milline on teie eesmärk Somaalias? teada, mida peaks, mis peaks seal toimuma, et te leiaks, et missioon on edukas. teiseks, te ütlesite, te soovite et meil oleks toimiv välisteenistus, mille jaoks seda vaja on? mina arvan, et meil peab olema hea demokraatlik ülevaade igasuguste välisteenistuste üle. Teie ütlesite, et tegu peaks olema sui generis tüüpi eh, teenistusega, kuidas Euroopa Parlament saab sellisel juhul seda teenistust kontrollida? tänan ja viimane kolleeg härra Zemke. suur tänu. ma sooviksin e, tänada meie tänast külalist, ma sooviksin keskenduda mitmele erinevale küsimusele ma sooviksin tänada e, Rootsi eesistumist, sest ma arvan, et selle viimase kuue kuu jooksul oleme teinud väga suuri edusamme julgeoleku ja kaitse küsimustes. ma arvan, et e, Rootsi eesistumist iseloomustab see, et äh, rootslased ähm, on üritanud väga pragmaatiliselt asjadele läheneda. me teame, et on võimalik rääkida väga palju välispoliitilistest küsimustest, kuid äh, väga oluline on ju siiski pragmaatiline lähemale ning selles kontekstis ma sooviksingi esitada kaks küsimust. sooviksin öelda, et ma olen täiesti nõus äh, teie lähenemisega ähm, lahinguüksuste loomise kohta olukord on pisut kummaline. väga palju on riike, mis kohustavad lahingurühmade moodustamisel osalema. teoreetiliselt on kohustus olemas, kuid tegelikult praktiliselt ei ole üheski, ühelgi juhtumil neid veel kasutatud eh, konfliktide lahendamiseks eh, siin või mujal. nii et tuleb teha eh, valikud, kas me loome sellised lahinguüksused, mis on võimalik kasutada või on tegu ainult kirjasõnaga. kui ta, äh, nad tegutsevad ainult äh, paberil, siis me võime muidugi rahulikult istuda, see aga ei tugevda julgeolekut maailmas, nii et äh, tõepoolest tuleb probleemidele näkku vaadata, ei tohi unustada, et see, selline lähenemine ei toimi. ning teine küsimus puudutab Afganistani. arvata võib, et Afganistanis on väga olulisel kohal humanitaartegevus. see on eriti suunatud tsiviilelanikkonnale. me peame afgaanide südamed võitma. vastasel korral võidavad nende poolehoiu teised. Euroopa Liit pühendab miljard eurot olukorra parandamiseks Afganistanis kuid äh, oluline oleks äh, logistikat, äh, logistika küsimusega tegeleda. ilma Venemaa ja Hiinata ei ole see aga võimalik. kui me räägime humanitaar- ja tsiviilküsimustest Afganistanis, siis tuleb suuta dialoogi läbi viia nii Venemaa kui ka Hiinaga. tänu, teil on sõna. Um... suur tänu nende mõtete ja küsimuste eest ja ma püüan vastata neile esitatud järjekorras. kõigepealt äh, koolitatud äh, tsiviilametnike pooli või kogumi moodustamine, nagu te ütlesite, härra Galtieri, liikmesriigid peavad omalt poolt eraldama vajalikud ametnikud. me võime küll oma poolt kaasa aidata nende koolitusele et meil tekiks kogum äh, kvalifitseeritud võimekatest ametnikest ja et see oleks ka ühtlustatud koolitus kõikjal Euroopas. kuid äh, kui me räägime selle puulivi äh, moodustamises kriisireageerimisüksustest, mida teatud olukordades tuleb väga kiiresti kohale saata, nagu näiteks Gruusia puhul, isegi ennem kui meie missioon sinna kohale jõudis siis see ongi ressursside ühendamine, äh, kui on juba varem kindlaks määratud eksperdid, kes on valmis kiiremas korras äh, kohale jõudma ja teinekord olema nagu sillaks sellele järgnevale suuremale operatsioonile. Äh, kalapüük ja kalandus ja seda küsimust esitasid mitmed saadikud. olukord on selline, et mandaat sõnaselgelt seda aspekti ei hõlma ja ma, vastus on ka suunatud proua Lösingi. Atalanta mandaat on humanitaarmandaat äh, eskortida äh, Maailma Toiduorganisatsiooni programmi aluseid. Euroopa Liit oma äh, sõjalaevade abil äh, aitab igati äh, somaallasi Atalanta operatsiooni käigus. olukord on paranenud ja Maailma Toiduprogrammi puhul on see sajaprotsendiline edu, pole olnud ühtegi vahejuhtumit eh, pärast seda, kui meie missioon käivitus. seega Euroopa Liit on laialt kaasatud sellesse ja aga NATO lööb nüüd kaasa. Eh, meie mandaadi piirides ja ma olen ise käinud kohal ja ma julgustan ka teil tutvuma selle operatsiooniga koha peal kohapeal tegutsevad inimesed mõnikord eh, puutuvad kokku ka muu ebaseadusliku tegevusega, inimkaubandusega, relvakaubandusega ja muu taolisega. ja loomulikult eh, nad eh, teatavad sellest, abistavad vajaduse korral kui aga nad puutuvad kokku seadusliku kalapüügiga, siis Euroopa Liidu kalalaevade poolt või teiste poolt, siis on ka võimalus teavitada pädevaid ametiasutusi sellest. kuid ähm, praegu kehtiva mandaadi puhul see ei ole kaetud loomulikult me täidame meile pandud ülesandeid, kuid abistame ka ametlikku kalapüüki ja see hõlmab ka seaduslikku kalapüüki. nagu ma ütlesin, tsiviilmissiooni puhul on ka meil raskusi oma inimressurssidega ja ma ei ole kindel, et me suudame katta kõiki fregatte ja kõiki neid sõjalisi vajadusi, mis on, on paika pandud aastaks kaks tuhat kümme. kui me soovime, et see operatsioon oleks edukas, siis me peame tagama ka selle, et meil on vajalikud inimressursid ja tehnika ning varustus olemas. ja kohapeal käies jäi mulje, et äh, õhupatrullid merel on tõstnud meie missiooni edukust, on väga olulised, sest tänapäeva tehnika ja tehnoloogia abil on võimalik jälgida väga suurt äh, operatsiooni piirkonda ja see on tohutu piirkond, on võimalik jälgida õhust sellest, mis, seda, mis toimub äh, isegi üksikutel laevadel, kaasa arvatud piraatlaevad ja muu ebaseaduslik tegevus. seega see operatsiooni osa on meie missiooni käivitamisest alates oluliselt paranenud. Afganistanist rääkides ja väga paljud esitasid küsimuse selle EUPOL-i küsimus. Äh, sellest on väga palju õppetunde saadud. kas valesti või õigesti me panime paika arvu nelisada oma otsuses alguses oli kakssada ja siis tõsteti see neljasajale. me peame sellest oma õppetunni saama. ma ei usu, et tulevikku silmas pidades on see õige mudel. tähtsam on otsustada, mida me soovime saavutada. ja vastavalt sellele siis kohandada ka oma arvud. see on üks õppetund ja teiseks, me ei tohi oma missiooni kohale peale saada kuni me pole veel kindlad, et liikmesriigid on valmis selleks ja see on tõstatunud ka Somaalia teemaliste aruteludes. me oleme paralleelselt planeerinud võimalikke missioone ja samal ajal püüdnud äh, saada ülevaadet, kes ja millised riigid selles missioonis on valmis osalema. on küsitud, kes need on. on mitmeid liikmesriike, kes on äh, oma ettepaneku teinud. Hispaania on võtnud juhtrolli liikmesriigina, Prantsusmaa on aktiivne Djiboutis äh,, ja lisaks sellele on mitmeid liikmesriike, mul ei ole küll täpselt nimekirja ees ja võib-olla mina ei peagi neid nimetama, vaid need liikmesriigid võivad ise öelda, et nad on teada andnud oma valmisolekust äh, panustada missioonidesse. rääkides Afganistanist, ei tohi unustada ka seda, millega tegeleb EUPOL mitte ainult sellega, et äh, meie politseijõud oleks üle terve Afganistani suure territooriumi. selle missiooni eripära seisneb selles ja see erineb nii-öelda teistest operatsioonidest, ÜRO ja NATO operatsioonidest, et meie tegutseme strateegilisel tasandil kuni siseministeeriumi kõrgemate tasanditeni. Äh, oleme kaasanud ka siseministri äh, selleks, et anda strateegilist nõu afgaanidele selle kohta, kuidas äh, reformida oma politseijõudusid. see ettevõtmine on olnud suhteliselt edukas. loomulikult väga palju on vaja veel ära teha ja lõplikku edu me ei ole veel saavutanud, nagu te isegi teate. kuid seal on ka teisi probleeme, väljakutseid ja ma tahaksin need mainida, kuna te esitasite nende kohta küsimusi. asi, et meil ei ole veel lepingulisi suhteid Euroopa Liidu ja NATO vahel seal ka on, ongi probleemi ivaks. raske on värvata politseinikke EUPOL-i missioonidesse, sest olukord on väga volatiilne. et äh, see oleks tõhus, meil on vaja äh, ISAF-iga kokkulepet ja väga paljud meist on kaasatud ka PRT-de tegevusse, kes peavad tegema koostööd politseimissioonidega ja need suhted tuleb ka lepinguliselt paika panna. ja mõningatel juhtudel on siin veel vajakajäämisi. Eupol, äh, mitte mõte ei ole selles, et meil on praegu kolmsada kakskümmend politseinikke, Rootsi eesistumise ajal on sada politseinikku äh, lisandunud, seega olukord ei olegi nii halb mõte on selles, et nad koolitaksid koolitajaid. Nad ei ole sinna saadetud selleks, et koolitada iga üksikut afgaani politseinikku, vaid et koolitada koolitajaid. rääkides Afganistaniga seonduvatest väljakutsetest, siis on siin paar ähm, võtmesõna ma vabandan, kui ma oma sissejuhatavas kõnes olin ebamäärane. Äh, kui me räägime kohalike elanike osadusest, äh, tegemist on keerulise riigiga, selleks, et pidevalt neid toetada, abida, abistada, me peame võtma ka rohkem vastutust korruptsiooni ja inimõiguste rikkumiste ja nende väärtuste rikkumise osas Afganistani vastaspool mõnikord on öelnud, et Euroopa Liit nendes küsimustes ei ole alati olnud järjepidev. Euroopa Liit, kui me räägime ühe häälega, siis me väljendame seda selgelt, kuid äh, liikmesriigid eraldi äh, suhtlevad teinekord korrumpeerunud linnapeadega ja äh, partneritega koha peal. seda ei tohiks lubada. me peaksime lõpetama suhtluse nendega, kes on korrumpeerunud, ja selles osas oleme me püüdnud äh, kujundada Euroopa Liidu poliitikat, mis osaliselt asendab neid kahepoolseid poliitikaid, mis paljudel riikidel on. kui me paremini koordineerime oma tegevust, on meie hääl ka tugevam, kui me nõuame äh, vastutust ja aruandlust ning äh, vastuseisu korruptsioonile Afganistani poole pealt. ja väga oluline aspekt on ka koordineerimine rahvusvahelistes ringkondades me ei ole olnud väga hea koordinatsiooni eeskujuks. Äh, ameeriklased on seal suurelt esindatud ja suured alati äh, domineerivad aruteludes ja seda ka Afganistani poliitikas ja seetõttu meil on vaja paremat koordineerimist ja arutelusid ameeriklastega ja meie võimalused on palju suuremad, kui Euroopa Liidus on ka ühtne seisukoht. kui me oleme ühinenud, siis oleme me paremad partnerid ameeriklastele ja seda oleme me teatud määral ka juba saavutanud. kolmas küsimus on muidugi ÜRO, ÜRO mõjuvõimsest äh, Äh, ÜRO ei esinda ainult Euroopa Liitu ja USA-d, vaid selle äh, katuse all Iraan, Hiina, Venemaa, Tadžikistan, Pakistan, India. kõik need suured äh, tegijad rahvusvahelisel areenil on koondunud ka ÜRO katuse alla ja võtnud endale juhtrolli. ja see on ka üks võtmesõnadest, mida ei tohi unustada oma edaspidises tegevuses Äh, kui me räägime tsiviilmissioonide rahastamisest, siis ei, ei ole mõeldud mingisugust käivitusfondi loomist, see tuleb koos uue lepinguga ja see on seotud sõjaväeoperatsioonidega. ja loomulikult selles küsimuses on Euroopa Parlamendil tähtis roll, kuid äh, kavandatud eelarvereast rääkidest on vaja tagada see, et olemasoleva finantsraamistikus ja eelarves on olemas ka puhver võimalus tsiviilmissioonide kiireks saatmiseks. et kui tekib selline vajadus, siis äh, rahalised äh, põhjused ei peaks äh, tekitama viivitusi. vastuseks härra Duffile, ma ei taha spekuleerida selles küsimuses, mis te esitasite ma viitasin äh, sellele raamistikule, mille meie oleme kokku pannud kui liikmesriikide ühtsest seisukohast lähtudes selles küsimuses ja nüüd Catherine Ashton peab selle täitma sisuga, kaasa arvatud ka selle sisu poolega, mil määral tsiviil- ja sõjaväe personali suhtarv peab olema. Euroopa Kaitseameti küsimuses ma olen ka teiega ühel meelel. mõned väidavad, et et me oleme vähendanud Euroopa Kaitseagentuuri tähtsust, pannes paika kolmeaastase finantsperspektiivi, võib ju ka vastu väita, et eelarvepiirangutega on võimalik sundida organisatsiooni keskenduda põhitegevusele. ma nõustun teiega, et EKA täidab väga tähtsat rolli, teeb väga olulist tööd ja äh, nad on paremini fokusseerunud oma tegevusele, äh, suurendanud oma äh, olulisust Euroopa julgeoleku küsimustes ja ma usun, et uus Lissaboni leping loob väga hea aluse nende edaspidisele tööle äh, mulle tundub, et ma olen enamikele küsimustele vastanud, kuid ma tahaksin Somaalia kohta veel üht-teist lisada. jah, Somaalia ajutine valitsus on avaldanud soovi saada toetust. see äh, ajutine valitsus, üleminekuvalitsus ei ole lihtsalt kuskil äh, mitte milleski tekkinud, vaid ta sundis äh, rahvusvahelise riikkondade läbirääkimiste vahendustegevuse tulemusel, et saavutada kokkulepe Somaalia küsimuses. Te väidate, et see on sattunud nüüd ohtu, et seda ähvardavad äärmuslased ja Ashabad kuid ma usun, et Euroopa huvides on kaitsta rahvusvaheliselt tunnustatud üleminekuvalitsust. või äh, nagu proua Lösing ütles, me võime kaugeneda sellest ja lasta somaalastel ise toime tulla, kuid ma ei usu, et see teenib Somaali naiste, laste või inimeste huve ja seetõttu oleme me selles osalised. kuid me peame muidugi osalema niimoodi, et me ei tekita kohalikele kahju. aga kui me otsustame, seda teha, siis kuidas me selle koolituse läbi viime, on kriitilise tähtsusega. kui me seda koolitust pakume, siis selle eelis on selles, et me ei püüa edendada neid poliitikaid, millele teie viitasite, näiteks naiste kohtlemine, šaria seadus ja teised. kui me osaleme selles, siis seda eesmärgiga, et promoveerida äh, ja reklaamida sellist koolitust, mida me pakume ja mina väidan, et meie peaksime osalema selles ja ma usun, et minu seisukoht langeb kokku kahekümne seitsme liikmesriigi arvamusega. see on ka ÜRO seisukoht, USA seisukoht. ja see on selle piirkonna riikide, rahvaste ja valitsuste äh, soov koos. me kõik koos peame seda rolli täitma kuid loomulikult eh, see peab olema kohandatud üldisele poliitilisele raamistikule. proua Lösing, vastuseks vahendustegevuse kohta ma ei väitnud. Karl Pilt rääkis sellest, mina ei rääkinud sellest, et me oleme eh, edukalt vahendusega tegelenud. ma ütlesin, et me oleme püüdnud välja töötada süsteemi, kontseptsiooni, sellist mehhanismi, mis võimaldaks Euroopa Liidul paremini vahendustegevust läbi viia. meil on kohapeal väga sageli Euroopa Liidu eriesindajad eh, Gruusias, Aafrikas, Sudaanis, Afganistanis. Eh, need eriesindajad vajavad eh, abi oma igapäevases tegevuses, kui nad tegelevad vahendusega ja seda me üritamegi Brüsselis saavutada, et tõhustada neile pakutavat abi ja toetust esimees, ma arvan, et ma tõenäoliselt olen vastanud, kuid härra Duff küsis juba kaitseministrite kohta või välisasjade nõukogu kohta tegelikult. ja kuidas see on seotud võimaliku kaitseküsim-, kaitseasjade nõukoguga. ma ei usu, et äh, leping näeb ette eraldi kohtumisi kaitseministritele võib-olla see on tõlgenduse küsimus ja õigustalitus võib oma seisukohta selles küsimuses avaldada, kuid meie oleme aru saanud, et ja olen püüdnud ka eesistumise ajal saavutada seda, et kaasata kaitseministrit nii palju kui võimalik ja on teatud küsimusi ja teie mainisite näiteks äh, alaline struktureeritud koostöö, solidaarsusklausel, äh, on just need aspektid, äh, millesse tuleb kaitseministrit kaasata ja me peaksime mõtlema selle peale, kuidas nende panus saab suurendada Välisasjade Nõukogu töö tulemust ja sama äh, kehtib ka justiitsministrite kohta, sest on vaja lahendada teist ja kolmandat sammast selleks, et nii justiits, siseministrid äh, võtaksid endale ka teatud osaduse meie tsiviilmissioonide läbiviimisel. lahingugrupp, üksusi ei ole kasutatud, jah, ja seetõttu me arvame, et äh, arutelu sellel teemal võiks olla kasulik, võib ju väita, et, et tegemist ei ole mitte ainult paberil eksisteerivate lahingugruppidega. Äh, Rootsi on tegelikult moodustanud sellise lahinguüksuse ja see on olnud meile abiks meie äh, kaitse- ja sõjaväe tegevuse ümberkorraldamisel eh, siseriiklik vajadusi arvestavaks, rohkem rahvusvahelisi vajadusi arvestavaks ja selle käigus vähemalt Rootsi sõjaväeringkondades on jõutud arusaamisele, et julgeolekut on võimalik taas saavutada välismaal koostöös Euroopa Liidu, ÜRO ja NATO-ga, selle asemel, et keskenduda territoriaalsele kaitsele ainult. ja lahinguüksused on aidanud kaasa suurendada koostalitusvõimet, kuid ma olen teiega nõus asjaolu, et need lahinguüksusi ei ole praktiliselt kasutatud, äh, võib-olla tekitab äh, probleeme Euroopa Liidu isasusväärsuse hindamisel ja seetõttu me ei saa hinnata, kas see on olnud edukas äh, algatus või mitte. ja võib-olla oleks vaja nagu kasutajasõbralikumat instrumenti, kui taoline olukord tulevikus tekib. Thank you very much. suur tänu pool minutit, kolleeg Patikovin. Völlig, ich wollte an einem punkt noch mal suur tänu, tegemist oli väga piisava vastusega, aga on ainult üks küsimus, mida ma tahaksin täiendavalt esitada. esimees, te ütlesite Atlanta ja kalanduse kohta kaks asja. kalanduse kaitse ei ole tegelikult konkreetselt äh, üks osa sellest mandaadist, mis sul on, ja teiseks te ütlesite, et kalalaevu saadetakse. Äh, kes neid saadab, kas te võiksite täpsustada, kas te kavatsete mandaadi sõnastust äh, muuta või midagi praktikas muuta või kuidas seda täpsemalt tuleks mõista um,? The, the um,, thank you uh.... suur tänu. võib-olla ma ei vastanud piisavalt selgelt ja uh, Äh, seda sellepärast, et äh, tegelikult läbirääkimised alles jätkuvad seoses mandaadi äh, rakendamisega ja ka selle üle, kas me peaksime mandaati üle vaatama ja, ja seda muutma. ja kolmas küsimus, mis selle teemaga kindlasti seostub, on ressursid, olemasolevad ressursid. minule tutvustas admiral, admiral Hudson kogu nende operatsioonide äh, Äh, ulatust äh, ja samuti ka neid piiratud ressursse, mille abil neid operatsioone ellu viiakse. sellest hoolimata ei tohiks me kõrvale kalduda põhiülesannetest äh, humanitaareskort ähm, ja samuti ka kalanduse, kalanduse kaitse või kalalaevade kaitse. Aadrilaes. aga mis puudutab kalandust, siis ma arvan, et me peaksime võib-olla kõrvale kalduma. me peaks, me peaksime võib-olla kandma hoolt selle eest, et ennekõike kaitstakse legaalseid kalalaevu. aga oluline on, et meil on olemas ressursid ja samuti on üks teema, mida ei saa unustada siin kontekstis, see on toksilised jäätmed aga olles rääkinud inimestega koha peal, siis inimesed koha peal leiavad, et kui suures operatsioonis satutakse illegaalse tegevuse peale, siis eh, nad ka tegutsevad lähtuvalt oma mandaadist. me oleme näinud mitmesuguseid eh, juhtumeid inimkaubandusega seoses näiteks, eh, kus meie operatsiooni osalised on sekkunud ja püüdnud aidata ohvreid, ehkki see ei ole otseselt nende mandaadis konkreetselt välja toodud, aga samas on see normaalne humanitaarne tegev-, tegevuse sekkumine, aga me võtame arvesse ka parlamendi seisukohti seoses äh, kalandusega ja pidevalt on äh, endiselt õhus küsimus, kas mandaati tuleks äh, üle vaadata või, või ja kuidas me ressurssidega toime tuleme. suur tänu Olev Skoogile kogu äh, teabe eest, vastuste eest, millega ta meid on rõõmustanud, meil oli väga hea meel täna teid siin meie juures näha. ja meie järgmine kohtumine võib toimuda Strasbourgis kümnendal jaanuaril. selleks, et äh, meil saaksime läbi pidada ei, Euroopa julgeolekustrateegia elluviimisest äh, seoses äh, ühise välise julgeolekupoliitikaga. kuna tegemist on aasta viimase koosolekuga, soovin teile kõigile ilusaid jõule ja head uut aastat!